kallid kolleegid, alustagem jälle. järgmine päevakorrapunkt. teist korda vaatame resolutsiooni eelnõud, mis käsitleb Euroopa naabruspoliitikat ja tegemist on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandega. nelisada kuuskümmend muudatusettepanekut on tulnud kolleegidelt ja kõik muudatusettepanekud on kõikidesse keeltesse paraku tõlkimata, enamik neist on inglise keeles Äh, nüüd härra Saares Volski saab äh, sõna ja siis seejärel härra Antonio Panseri. aga tahan kõigepealt härra Filipp Dimitrovit, suursaadikut siin äh, tervitada, kes lubas meile anda viimast informatsiooni olukorra kohta Gruusias. aga kõigepealt härra Sairus Volski kes on idapartnerluse kaasraportöör, palun. ma tänan. mitte nii kaua aega tagasi me eh, korraldasime minu raporti esimese lugemise, nii et sellepärast teen lühidalt. nelisada kuuskümmend muudatusettepanekut ja tahan kõiki teid tänada, kes te andsite oma panuse minu andes, minu raportisse. mina ja härra Pantseri oleme kõigepealt nad läbi lugenud ja nüüd üritame Eh, häid kompromissettepanekuid koostada. nüüd minu teine märkus. Eh, jah, idanaabruses on olukord dünaamiline ja ma tahan meenutada, mida me täna hommikupoolikul rääkisime selle kohta, kui me arutasime Ukrainaga assotsiatsioonilepingu esialgset kohaldamist Eh, ja kuna kõik niivõrd kiiresti edasi areneb, siis võib-olla kalender meil muutub eh, ajakava muutub, võib-olla mõned asjad tuleb edasi lükata, aga kõik on muidugi eh, esimest plokki kätes ja vastavad üritused, mis võivad vahepeal toimuda, mõjutavad seda ajakava. tegemist on nüüd ajaga, mil Ukraina peab kõik oma eh, lubadused täitma ja see mõjutab ka meie raportit, kus me peame selgelt välja ütlema, kas me soovitame või mitte eh, allkirjastada lepingud. Eh, nii et selle idapoolse osaga on mul kõige suuremad probleemid olnud ja ma tänan härra Pantseerit mõistva suhtumise eest, sest see jah, see idapoolne raporti osa mõjutab ka meie ajakava me oleme kaasraportööriga kokku leppinud, meil on kolm eraldi variraportööride kohtumist, kõigepealt üldosa kohta, see hõlmab nii ida kui lõuna naabrust ja siis teine eh, on siis veel idapartnerluse kohta kohtumine ja kolmas lõuna naabruse kohta korraldamisel, nii et tänan härra Panserit suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel. jah, Äh, äh, muudatusettepanekuid on väga palju, aga paljud neist ka korduvad või lähevad selle raporti kohaldusalast kaugemale, jäävad väljaspoole. nii et sellisel juhul tuleb nad kõrvale jätta. Äh, aga see ei tähenda, et nad sisuliselt halvad või valed oleksid. ja me olime nõus härra Panseriga toetama neid muudatusettepanekuid, mis uut sisu annavad raportile ja on aktuaalsed. nii et eh, teie, kes te esitasite oma muudatusettepanekud eh, ja kui teie muudatusettepanekud sisse ei lähe lõppteksti, siis te ehk mõistate, miks. Eh, nii et ma olen üsna optimistlik nüüd lõpptulemuse koha pealt ja kui see optimistlik stsenaarium ka teoks saab, eh, valmistumas Vilniuse tippkohtumiseks, siis meie raport eh, on võib-olla väga õigeaegne sõnum, eh, mis ütleb, mida on võimalik veel kõik saavutada seal väga erilisel Vilniuse tippkohtumisel. ajahetk on väga mm, oluline siin härra Ussallivaniga ka ju täna hommikupoolikul rääkisime, et kui asjad edenevad nii, nagu me loodame ja nõukogu langetab otsuse eh, assotsieerimislepingu ajutise esialgse kohaldamise kohta juba allkirjastamise hetkel, siis meie raportis tuleb ka lõige, eh, kus öeldakse, et täidab nõusoleku andmise menetluse nõuded, nii nagu on parlamendi ja nõukogu härrasmeeste kokkuleppes ette nähtud ja äh, alusleping näeb ette ratifitseerimist ja see võtab kauem aega äh,. ja ütleme siis ka, et tahame, et ratifitseerumine toimuks enne meie mandaadi äh, lõppu ja kuna Ukraina olukord on keeruline, siis me tahame nõusoleku anda nõukogule, et nad saaksid täiel määral ellu rakendada ja ilma aega viitmata eh, selle kaubandusosa lepingus ajutiselt eh, ja esialgselt. nii palju siis märkusteks ja tänan kaasraportööri suurepärase koostöö eest. suur tänu, Jacek. ja nüüd saab lõunanaabruse raportöör sõna härra Panseri. Contraccambio da parte mia i e ringraziamenti al collega Sarusvoski. E- ma tänan. mina tahan omalt poolt tänada härra Saaris-Volskit, kallist kaasraportööri. ma arvan, et asjad üld, on hästi edenenud, üldosas on meil vaja tasakaal veel paremini paika saada ja mõned kontseptsioonid eh, lahti kirjutada, et tekst saaks korrastatum eh,. on tulnud terve rida muudatusettepanekuid eh,, mis puudutavad põhjenduspunkte ja tähtsaid resolutsioone ja soovitusi mis on antud. mõned muudatusettepanekud eh, viitavad eh, rohkema eest rohkem põhimõttele ja vähema eest vähem põhimõttele. me vaatame kõik need muudatusettepanekud korralikult läbi ja eh, veendume, et meil tõesti korralik tasakaal oleks on vägagi põhjendatud muudatusettepanekuid, kus räägitakse vajadusest arvesse võtta Araabia maade rahva püüdlusi ja soove ja samuti viidatakse võitlusele seal korruptsiooni vastu ja nii edasi. muidugi me saame aktsepteerida neid muudatusettepanekuid Äh, ja peame seejuures teatud loogikast lähtuma, mis peab olema kogu teksti läbiv. on üks grupp äh, muudatusettepanekuid, äh, mis just lõunanaabrust eraldi puudutavad ja siin me teeme koostööd härra Saaris-Polskiga, et meil mõlemad raporti öö, osad oleksid kooskõlas ja meil oleks järjekindlus tekstis läbivalt. ja seitsekümmend kolm kuni kaheksakümmend neli muudatusettepanekut, siin räägitakse aasta kaks tuhat kaksteist eduaruandest. üheksakümmend kuus kuni üheksakümmend kaheksa on need muudatusettepanekud. ja ka eraldi lõige, kus käsitletakse uut Euroopa naabruspoliitikat ja neljas lõige, kus räägitakse demokraatlikest üleminekuprotsessidest ja kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja vähemuste kaasamisest. kompromissettepanekutes me käsitleme kõike seda. terve rühm muudatusettepanekud neli kuni kolmteist, see on sada nelikümmend neli kuni sada seitsekümmend neli numbrilised muudatusettepanekud, mis käsitlevad idapartnerlust ja härra Saaris-Volski kommenteerib nende muudatusettepanekute sisu ja võib-olla ka teised kolleegid tahavad seda teha. nüüd äh, eraldi nõunanaabruse kohta. siingi on kompromissettepanekud koostamisel, räägitakse rakkerühmast äh, ja muudest naabruspoliitika faktidest äh, ja tahame ka öelda, et Euroopa Parlament peab olema kaasatud rakkerühma loomisesse. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsioonis Tuneesia kohta me tegime ettepaneku välispoliitika kõrgele esindajale, et loogem selline rakkerühm. ja ma arvan, et nüüd me peaksime selle laiendama ka teiste lõunanaabrusriikidele ja kompromissettepanek tuleb ka demokraatlike üleminekuprotsesside kohta, mis peaksid olema Euroopa tegemistes prioriteetsel kohal ning ma toetan ka neid muudatusettepanekuid, mis viitavad eh, tõelisele regionaalsele integratsioonile lõunapoolsete riikide hulgas. terve rida muudatusettepanekuid on veel lisaks tehtud, ehm, osa puudutavad lõunapoolseid konkreetseid riike ja need eh, muudatusettepanekud tehti sellepärast, et meil ei õnnestunud kõike sisse panna, me pidime miinimummahuga teksti koostama ja see probleem on meil alati, meil on maht ette kirjutatud. muudatusettepanekud asub Egiptuse ja Alžeeria kohta. ja mõned nendest ettepanekutest võtame ka arvesse lõpptekstis täna hommikul me rääkisime Tänoki raportist ja siin ma räägin nüüd sellisest riigist nagu Maroko. me vaatame läbi ka Maroko kohta tehtud muudatusettepanekud. kui kohtume variraportööridega ja tõesti äh, üritame saavutada ühisseisukoha nende osas. nii et ma olen üsna optimistlik ma usun, et meil õnnestub lõppviimistleda see tekst õige peatselt. The... jah, nüüd saavad saadikud sõna, variraportöörid kõigepealt. Äh, annan aga veel enne sõna Filipp äh, äh, Dimitrovile, meie saadikule Tbilisis, kes räägib Gruusia teemal, annab viimast informatsiooni selle kohta. ma tänan, mu daamid ja härrad loomulikult ma vaatasin läbi selle resolutsiooni eelnõu ja mul on hea meel, et siin algabki eh, Gruusiaga see teksti osa, kus tunnustatakse eh, Gruusia märkimisväärseid edusamme riigi kaasajastamisel. ja küsimus on nüüd selles, kuivõrd pöördumatu see areng on eh, jah, eh, hiljuti eh, oli rahvaküsitlus ja eh, selgus, et Gruusia rahvas toetab integreerumist Euroopa Liitu. rahvas on selle ettepaneku toetajad. meil on opositsioon, kes on väga mm, läänemeelne, Euroopa-meelne ja mitmed valitsusliikmedki on juba selliseid Euroopa-meelseid avaldusi teinud. ja sellepärast on väga tähtis, millised on meie vastusammud, et need tendentsid eh, eh, kuidagi ei kaoks. Eh, aga me oleme ka mures olnud hiljutiste arengute pärast selles piirkonnas. Gruusia puhul on raske survet väljaspoolt avaldada, sest olukorras, kus nii suur osa nende territooriumist on ära haaratud teiste poolt, siis on raske midagi veel juurde teha, aga samas poliitilised protsessid, mis riigi sees toimuvad, vajavad ka meie tõsist tähelepanu. ja ei tule üllatusi minu arvates enne Vilniust jah, see pikk ja ajaline soov parafeerida kokkulepe Vilniuses on kogu aeg olemas olnud ning soovitakse ka see leping kiiresti allkirjastada ja viisarežiimi eh, teema on väga aktuaalne nende jaoks jah, äh, samas on väga spetsiifiline ajajärk praegu Gruusias, presidendivalimised seisavad ees, äh, kolm kandidaati valitsevast parteist üks, siis opositsioonilt, kes on läänemeelne, on teine kandidaat ja kolmas kandidaat on opositsiooni poolt samas äh, äh, väga NATO vastane äh, ja Mm, leiab, et on vaja minna kompromissidele, see võib tähendada igasuguseid asju, sealhulgas ka mm, erinevate piirkondade probleemide lahendamisel. Äh, peaminister äh, ja tema tegevus arvatavasti on suuri äh, muutusi ka valitseva partei ridades näha, mis tegelikult kujutab ennast sellist konglomeraati. ja peab vaatama, kuidas on lood nende e, e, Euroopa-meelsete jõudude, kes on ka alati siin käinud, praegu on valitsus ja on käinud siin Brüsselis, et mis siis, kui nemad kaovad poliitiliselt areenilt, mis siis toimub. igatahes äh, Gruusias on tugevad läänemeelsed poliitilised tendentsid praegu ja opositsioonipartei on nende kandjaks. Äh, ma arvan, et siin tuleb palju küsimusi selle kohta. aga meil on andmeid selle kohta, signaale selle kohta et üritatakse ka olukorda õõnestada. hiljuti tuli raport, nimelt pühapäeval, e, ja seal käsitletakse inimõigusi ennekõike, aga tekst on hästi tasakaalus ja juhib tähelepanu eelmiste valitsuste ja praeguse valitsuse vigadele ja annab ka soovitusi selle kohta, e, mida tuleb veel teha ja mis on lubamatu. Toomas Hannan, kes oli erinõunik inimõiguse küsimuses, on selle raporti koostajaks ja kõike seda tasub silmas pidada. läänemeelsed jõud Gruusias peavad jääma poliitilisele areenile ja siis ma tulen tagasi sinna, millest ma alustasin ja teema resolutsiooni äh, projektis räägite sellest märkimisväärsetest edusammudest, mis Gruusias on saavutatud viimastel aastatel, aga see on seotud tihedalt valits-, eelmiste valitsuste tegevusega. ja see peab nii ka jääma, sest katsed hävitada nüüd öö, saavutatu öö, tähendab ka oma pärandi kallale minemine, aga seda parteid, kes praegu on Euroopa-meelne olnud, on ajalooliselt, traditsiooniliselt olnud nii, nii et seda, see peab säilima. ja meie võimalused nüüd samme astuda on loomulikult piiratud, rahvas otsustab neid asju, aga selline resolutsioon nagu teie oma kindlasti aitab kaasa. ambassador Dimitrov. ma tänan, saadik, suursaadik Dimitrov. härra Sarjus-Volski tahab küsida teilt midagi. mul on kaks küsimust suursaadikule ükskord meid juba üllatas Gruusia olukord, see oli augustis kaks tuhat kaheksa. mulle meenub, et juunikuus ahvetis me hääletasime resolutsiooni üle, kus kutsuti üles Euroopa Liitu Abhaasiasse, Lõuna-Osseetiasse missiooni saatma, aga meie soovitusi arvesse ei võetud ja juhtuski see sissetung. nii et eh, teist korda ei tohi meid üllatada niimoodi keegi ja nüüd on mul kaks küsimust. näitab, et härra Ivanišvili äh, äh, juhib riiki, aga teeb seda telgi tagant nii-öelda, telgitaguseid kasutades, aga kuidas saab seda teha ilma põhiseadusliku vastutuseta? minu teine küsimus, Ivanišvili on avalikult kuulutanud, et praegune opositsioon on halb ja et ta peab selle asendama hea opositsiooniga ja see on Puternaadse selle mehe partei on Euroopa vastu e, ja üritab massiteabe vahend oma kontrolli alla saada ja mm, tahab avalikku arvamust kallutada vähem Euroopa-meelsemaks ja e, sellisel juhul Gruusia võtab jalge alla Armeenia tee. see on võimalik stsenaarium, nii nagu Ivanišvili leer seda on kavandanud. ma tänan, Jacek ma annan nüüd saadikule võimaluse vastata küsimustele, aga pärast seda sõnavõtud, sest meil ei ole siin äh, kuulamist, suursaadiku kuulamist Gruusia küsimuses korraldada plaanis. ma tänan küsimuste eest, härra Saari-Solski, loomulikult ma ei saa päris kindlalt öelda, äh, mida keegi kavandab äh, Gruusias millist stsenaariumit, see, mida te kirjeldasite, see stsenaarium ei ole sugugi võimatu, aga ma väga loodan, et tegemist on arenguga, mis eh, siiski eh, lõppkokkuvõttes leiab lahenduse ja meie ei saa mõjutada valijate otsuseid. ja ma olen kindel, et kõik need kes Euroopa teed Gruusias toetavad, mm, pigem tahaksid näha, et see idee tugevneb, kui et nõrgeneb. aga ma tean, et on ohud ja just sellepärast ma rääkisingi oma sõnavõtus tuleb kasutada meie moraalset võimu, meie suutlikkust, meie käes olevat informatsiooni ja hea seista selle eest, et Gruusia edu ja liikumine Euroopa suunas jätkuks ja et need, kes selle eest seisavad Gruusias, ka pälvivad meie austuse ja toetuse ja neid ei heideta vanglasse. Äh, ma tänan, äh, et tulite ja nüüd läheme edasi. härra Koval on järgmine. Point of order? siin on protseduuriline küsimus, proua Neits. Because uh, uh, I find this is... Äh, mina leian, et täna pärastlõuna töö on kuidagi väga eriskummaliselt kulgenud. loomulikult ma tervitan uh, Eh, saadikut, suursaadikut ja tänan eh, teda selle eest, mis ta ütles. ma siin viitasin ühele kolleegile Kirillovile, ütlesin, tema on saadik. aga ma arvan, meil on vaja sisulist mõttevahetust Gruusia teemal aga nüüd, kus me kuulasime ära suursaadiku ja siis härra Saarjus-Volski ja siis veel kord saadiku vastused Saarjus-Volskise ja keegi teine sõna ei saanudki, minu arvates on see väga eriskummaline. ka mina tahan sõna saada selles arutelus, kui me arutame Gruusiat, väga hea, arutagem Gruusiat suursaadiku kohalolekul, aga mitte nii, nagu see praegus toimus. ma protesteerin. Okay. One other one and then I will answer. veel üks küsimus ja siis ma lasen vastata. oma fraktsiooni eh, nimel tahan öelda, et minagi olen šokeeritud selle menetluse üle. suursaadiku kohalolekut ei pandud kirja päevakorda ja mulle tundub, et siin on praegu kuulamine Gruusia teemadel ja see ei ole sugugi selle arutelu eesmärk. meil on väga palju küsimärke nüüd selle korralduse kohta siin täna. suursaadiku kohalolekut kuulutasime kohe alguses, keegi ei öelnud et on selle vastu, et saadik tuleb. ja öeldi, et suursaadik ütleb paar sõna olukorra kohta Gruusias ja siis ma ka kuulutasin, et tegemist ei ole Gruusia teemalise kuulamisega, vaid me arutame seda teemat laiemalt. Gruusia on üks osa lihtsalt praegu arutlusel olevast teemast. Yes. seda ma teatasin kohe alguses ja siis te ei öelnud, et te olete suursaadiku kohalviibimise vastu. nii, härra Brock soovib sõna. no võtkem nüüd asja natukene vabamalt. meil on siin raport, mis hõlmab ka Gruusiat, aga mitte ainult. ja meil on äh, täna juhtumisi võimalus tervitada siin suursaadikud, selle vastu ei olnud mitte mingisugust äh, vastuväidet. me oleme rääkinud viimastel päevadel väga palju Ukrainast äh, ja nüüd meil on võimalus rääkida Gruusiast mitte eraldi päevakorrapunktina, aga praeguse päevakorrapunkti raames oli ka võimalus esitada mõned äh, küsimused äh, suursaadikule. meil on äh, siin avatud koosolek praegu, kui on veel küsimusi koosolek, äh, suursaadikule, siis ta võib ka siia jääda nendele vastata. kui küsimusi ei ole, siis me võime jätkata raportööride Sarjusvolski ja Panseri raportiga, ma ei saa siin aru äh, probleemist. võib-olla mõni siin formaalsustele viidates püüab tegelikult viisat vaatamata sisule, mis talle ei meeldi. minul igal juhul on äh, väga hea meel, et äh, suursaadik tuli vastu meie soovile öelda välja oma arvamus ähm, Gruusias toimuva kohta. minu jaoks äh, on see täiesti mõttekas tegevus ja kui tema sõnavõtud ühele või teisele ei sobi, siis ega ma siin ei saa midagi muuta aga lihtsalt äh, vahetevahel äh, juhtub nii, et poliitilised arvamused on erinevad. ma hindan väga kõrgelt härra Dmitrovi tööd, kes on äh, teinud väga palju Gruusia rahumeelse arengu nimel ja me peaksime tõesti ka äh, teda väärtustama selle eest, et esimest korda Gruusias vahetus võim rahumeelselt. niisiis, äh, me, kas veel üks äh, protseduuriline küsimus, proua Neits, palun? A personal fact as they say. I, I have no tänan. ma ei protesteeri meie suursaadiku kohaloleku vastu. ma protesteerisin äh, selle vastu, et härra Sari Solksi sai esitada küsimuse ja mina mitte colleagues let's let's go further with the interventions and if kolleegid, ähm, jätkame nüüd. Äh, Jatsek, sa võid siia jääda, kui soovid. ja kui keegi soovib oma sõnavõtus esitada küsimuse suursaadikule, siis ma usun, et ta hea meelega kuulab ja vastab. jätkakem nüüd äh, härra Kovaliga ja üldaruteluga selle raporti teemal. aitäh aitäh, et te valmistasite ette selle raporti, mis sisaldab väga paljusid huvitavaid teemasid. me oleme väga palju kõnelenud oranžist revolutsioonist Ukrainas, aga me unustame ära, mis juhtus pärast seda. inimesed väsisid teatud määral Euroopast üks lubadusi, mille Jushchenko andis oma esimeses sõnavõtus, oli viisade kaotamine. Moldova ja Ukraina puhul ja tean seda omast kogemusest, on enne Vilniuse tippkohtumist viisade küsimus väga oluline. võib-olla isegi olulisem kui kaubanduslepingulised aspektid. niisiis me peame viisade küsimuse tõstatama loomulikult viisade kaotamine ei tähendaks seda, et me kaotame ära ka piirikontrolli. meil äh, on elektroonilise kontrolli võimalus. meil ei ole vaja enam äh, seda tülikat paberdokumentide kontrollimise protseduuri piiridel. viisade vastane liikumine kogub jõudu Patori äh, sihtasutus, üks Poola ajutrust on sellele tähelepanu juhtinud. ma arvan, et sellistes riikides nagu Ukraina ja Moldova seisame me silmitsi äh, oma usaldusväärsuse küsimusega. me võime üsna suure oma, oma usaldusväärsusest kaotada, kui me ei tõstata viisarate küsimust kui me seda küsimust ei tõstata, siis äh, ka teised institutsioonid seda ju ei tee, sellepärast et nemad on reeglina selles küsimuses veelgi bürokraatlikumad. aitäh. ja nüüd proua Kopa. aitäh. kõigepealt äh, võtan sõna meie variraportööri härra Sivjetši nimel, kes täna siin olla ei saa Euroopa naabruspoliitika on paljud inimesed küsimärgi alla seadnud ja on väga oluline, et seda poliitikat nähakse positiivselt. idapartnerlus on väga sidus Euroopa Liidu projekt, millel on väga tugev parlamentaarne toetus, Euronesti parlamentaarne assamblee. loomulikult me peame veel otsustama, kas klaas on pooltäis või pooltühi, aga Euroopa on siiani teinud väga suuri jõupingutusi. rahvapartei eh, suhtub äh, Äh, naabruspoliitikasse sõltuvalt sellest, äh, kes ühes või teises äh, partnerluse riigis võimul on. meie leiame, et seda poliitikat ei tohiks niimoodi parteisisestes mängudes ära kasutada. ja nüüd ma ütleksin mõned sõnad ka iseenda nimel Euroopa Liidu naabruspoliitika iseäranis arvestades praegusi poliitilisi, poliitilisi arenguid meie lõunapoolsetes naaberriikides ei tohi hoogu kaotada Äh, on vaja toetada demokraatia ja stabiilsuse ülesehitamist Vahemere regioonis. kodanike ühiskonda äh, on üha jõulisem nii idapartnerlusriikides kui ka äh, meie lõunapartnerluse riikides. Nad nõuavad õigusriiki, põhiõiguste austamist, sealhulgas sõnaõigust, usuvabadust, seksuaalse sättumuse vabadust, vabadust ning äh, kuna tegemist on ka Euroopa Liidu põhimõtetega, siis peaksime me neid igati toetama. mis puudutab partnerlusi, siis mis äh, me peaksime kordama, et need on liikuma panevaks jõuks nende riikide reformimisel, need on sammuks edasi tugevatele poliitilistele kohustustele ja suhetele Euroopa Liidu parimate kogemuste vahetamisel ning poliitilise ja majandusliku dialoogi loomisel. praegusel raskel ajal eriti lõunapoolsetes riikides, on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit eraldaks suuri rahasummasid pagulaste ja sisserändajate kaitseks ja erilist tähelepanu tuleks pöörata lastele ja naistele. suur osa muudatusettepanekuid, mis sellele raportile esitati, näitab, et parlament peab seda poliitikat väga oluliseks minu arvates on äh, väga vajalik, et see resolutsioon äh, rikastuks läbi muudatusettepanekute, mis ülalmainitud seisukohti toetavad, aitäh. aitäh, proua Kopa. ja här-, järgmisena saab sõna härra Landsbergis. aitäh, esimees. mul on äh, mõned märkused, mis on seotud raporti eelnõuga loomulikult äh, aeg on äh, mööda läinud ja mõned äh, selle raporti punktid ei ole enam tegelikkusega kooskõlas. võib-olla muudatusettepanekud need probleemid juba kõrvaldavad. aga tooksin mõned näited. kui te Äh, vaatate seda infot, mille me saime täna Veneetsia komisjonist äh, ja seda, mis siin öeldakse Ukraina kohta, siis ilmselt, ilmselgelt on vaja sõnastust muuta. aga tahaksin äh, veel mõnedele asjadele tähelepanu juhtida. Armeenia, Süüria ja ka Gruusia mis puudutab edusamme Armeenias, siis siin peaks küll ütlema, et progressi ei ole. Äh, ei ole mingeid edusamme assotsiatsioonileppe nõudmiste äh, täitmisel. Äh, näiteks need nõuded, mis puudutavad külmutatud sõjalisi konflikte ja usaldust loovaid meetmeid, selles vallas pole mitte midagi tehtud. nii et, et samuti peaksime vaatama Armeenia valitsuse äh, Äh, viimast otsust äh, läheneda hoopis Euraasia Liidule Euroopa Liidu asemel. siis Gruusia. võib-olla võiksin äh, olla ettevaatlik vaadata Äh, mis toimub nende juba okupeeritud territooriumite ümber. Äh, Gruusias on käimas väike tas-, väikesetasandiline provokatsioon, aga see võib muutuda ohtlikuks. ning Süüria. siinkohal peaksime meelde tuletama mitte üksnes katastrofaalset humanitaarolukorda vaid äh, peaks ka konkreetselt käsitlema seda, kuidas Süüria konfliktile lõpp teha ja eriti tuleb ähm, hukka mõista siis äh, mürgigaasi kasutamist elanikkonna, tsiviilelanikkonna vastu. Äh, me peaksime rääkima siin räägitakse küll sellest, et kuidas relvi äh, ära saada mässuliste käest, aga, aga muust mitte millestki. räägite ka sellest, kes vastutab. kes vastutab nende rünnakute eest, kes vastutab langetatud otsuste eest? kes andis korralduse keemiarünnakuks, sellest pole sõnagi, aitäh. aitäh, härra Landsbergis. ja nüüd saab sõna härra Scholz, palun Mr Scholz? härra Scholz? no Scholz. no okei okay,, then it's no okei okay.. no. Madame Teoharus. proua Teoharus. Aitäh Äh, palun pange kõrvaklapid pähe, ütleb kõneleja. mina ei ole veendunud, et Armeenia on äh, vabatahtlikult äh, Euraasia Liidu tee valinud ja ma kardan, et me kaotame olulise strateegilise liitlase taga Kaukaasiast, kui käitume nii, nagu härra Landsbergis ütles ja mõistame Armeenia otsuse hukka me peame arvestama üldise atmosfääriga Armeenias, riigi isoleeritusega. me peame arvestama ka sellega, et Armeenia rahvas elab isolatsioonis, hirmus, neid pidevalt ähvardatakse ning me peame eraldama Mägi-Karabahhi küsimuse assotsiatsioonileppe küsimusest ning äh, selline selektiivsus okupeeritud territooriumite osas ei tohiks viia tõesti topeltstandarditeni, erinevate otsusteni meie poolt nii et, et mina isiklikult ei ole sellises lähenemises veendunud. hiljuti kohtusin mõnede Armeenia valits-, valitsuse liikmetega, kohtusin presidendi ja peaministriga ning minule oli väga selge, et nad vaatavad Euroopa Liidu poole, nii et, et me peame selle kõigega arvestama, enne kui midagi otsustame ning ma ei usu, et raport peaks äh, Armeenia osas äh, vastupidiselt sõnastatud olema. meil on vaja tuua Armeenia oma rüppe, pererüppe tagasi. nüüd Mägi-Karabahhia osas, äh, loomulikult see küsimus tuleb lahendada. aga Äh, kohaldame lõpuks äh, ÜRO harta artiklit äh, kaks ise enesemääramisõiguse kohta. aitäh, proua de Kaiser. aitäh, esimees. ma arvan, et meie kaks kolleegi on teinud suurepärast tööd naabruspoliitika kahe aspekti osas, aga probleem, millega, millele me põrkume, Äh, seoses naabruspoliitikaga just äh, meie lõunanaabrite hulgas on olukorra äärmine muutlikkus ning äh, need asjad, mida me oleme varem välja öelnud, millele me oleme, mille kohta me oleme teinud ka muudatusettepanekuid, ei pea enam paika või on ainult osaliselt paikapidavad, sellepärast et olukord on kiiresti muutunud. võtame näiteks liibanonlaste küsimuse mina ise käisin just hiljuti Liibanonis, ma olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad piire Süüria ja Palestiina pagulasi. aga äh, nüüd on olukord juba muutunud ja tea-, praegu on äh, Liibanoni põhiprobleem, et ei ole Eh, humanitaarorganisatsioonidel eh, ei ole üleüldse vahendeid nende aitamiseks ja ka tegelikult ei ole mingit poliitilist juhtimist. ja eh, see, seda on vaja, me peame ütlema Liibanoni parlamendile, et nad peavad hakkama tegutsema, keegi peab seda kõike koordineerima. niisiis, kui me lihtsalt ütleme, et Äh, ma ei tea, kuidas seda teha, kas me peame esitama veel ühe muudatusettepaneku, suulise muudatusettepaneku, peame ootama täiskoguni. Äh, me ei saa ju äh, kõike siin raportis ka muuta, aga olukord pidevalt muutub. ja te räägite keemiarelvadest, sellest, kes on süüdi, jah, ma olen nõus Äh, tuleb äh, vähemalt rõõmustada selle üle, et tänapäeval meil on mingi, nüüd on meil kokkulepe nende keemiarelvade osas. aga ma tahaksin ütlesin, öelda, et me seisame silmitsi olukorraga, mis areneb pidevalt ja võib-olla kuni täis kogu istungini tuleb pidevalt neid äh, raporti punkte muuta, ma ei tea, kas alati on vaja hakata tegema muudatusettepanekuid, aga ma olen täiesti kindel, et sellised muudatused on vajalikud, vaatamata sellele, et raportöörid on teinud suurepärast tööd, lihtsalt olukord pidevalt muutub äh, ja kõik. aitäh. ja nüüd härra Steve. E, härra Sveer, aitäh tahaksin tänada mõlemad raportööri tehtud töö eest ning tahaksin mainida kahte olulist aspekti. üks on sidus ja järjekindel aruandlus ning kõigi muudatusettepanekutega arvestamine ning raportöörid on seda lubanud ka teha, eriti arvestades hiljutisi sündmusi Äh, ja need sündmused arenevad ka edasi kuni raporti lõppversioonini välja. arvestades Strasbourgis vastu võetud äh, resolutsiooni näiteks Egiptuse olukorra kohta, me mainisime seal kristlaste vastaseid rünnakuid, ka seda, et Euroopa peaks seal suuremat rolli mängima. mina leian, et äh, sellised muudatusettepanekud on ka selle raporti puhul vajalikud. veel üks asi sellistel aruteludel peaks natuke süstemaatilisemalt läbi vaatama poliitilisi protsesse nii meie ida kui läänenaabrite hulgas. me ei saa lihtsalt kokku liita asju, mis erinevates riikides juhtuvad, aga me näeme, et Gruusias ja Armeenias Euroopa Liidu mõju väheneb, samas Venemaa mõju jällegi kasvab Venemaa sekkub äh, samuti Süüria asjadesse, nii et, et me peaksime asjale lähen-, asjale lähenema süstemaatiliselt. Äh, nii muutuks see raport veelgi olulisemaks. aitäh. aitäh aitäh, esimees. nagu te teate, toetab, suhtub minu fraktsioon väga kriitiliselt Euroopa Liidu naabruspoliitikasse. me kõnelesime sellest Araabia kevadega seoses Ähm, sellega seoses tõstatusid küsimused naabruspoliitikast ja assotsiatsioonilepingutest, mis meil olid Mubaraki ja Ben Aliga ja kummagi äh, valitsemist me ei seadnud ju kahtluse alla, sellepärast et asi ei olnud ju inimõigustes, asi oli lihtsalt kaubanduses ja kaupade vabas liikumises. me ei soovi, et Euroopa kodanikud Äh, ja meie naabrid saaksid asjast valesti aru, meie naabruspoliitika eesmärk on äh, sõlmida assotsiatsiooni äh, leppeid tuginedes Euroopa Liidu majanduspoliitikale. me tahame julgustada naaberriike oma majandust reformima selleks, et me saaksime luua vabakaubanduspiirkondi. turgude dereguleerimine, finants, finantssektori dereguleerimine, erastamine, need on kõik vahendid, mille abil Äh, tööliste, äh, töölistel võetakse ära äh, igasugused olukorrast väljapääsemise võimalused. meie oleme sellise lähenemise vastu. meie sooviksime naabruspoliitikat, mis tugineb assotsiatsioonilepetele, mis on igasuguste erisuhete vastu, mis tuginevad vastastikususe põhimõttele, mille eesmärk on luua äh, Äh, jõukusel rajanevad ala ning seda, et äh, partnerid ühiselt jagavad väärtusi, mitte üks ei suru teisele oma väärtusi peale nii et, et me ei ole nõus kogu selle protsessi ta taustaga, on väga selgeid näiteid illustreerimaks kõike seda, mida ma just ütlesin. näiteks see, kuidas me Ben Ali ja Mubaraki režiimidega ümber käisime, on väga hea näide. aga Äh, on ometigi teatud punased jooned, millest ei saa üle minna nagu Palestiina või Lääne-Sahara. jälle kaks väga head näidet. on ilmselge, et me ei ole huvitatud rahvusvahelisest õigusest. Lääne-Sahara on autonoomne piirkond, mille Maroko on äh, okupeerinud. Äh, dekoloniseerimine on küll käimas, aga Äh, äh, meie naabruspoliitika tahab olla rahvusvahelisest äh, õigusest kõrgemal ning anda Marokole siis edasijõudnud partneri staatus, sama võib öelda Palestiina kohta. Iisraeli pool on toime pannud sõjakuritegusid, aga sellega ei tegelda. sellele ei pöörata tähelepanu, sest asi ei ole tegelikult inimõigustes Euroopa Liidu juhid on huvitatud sellest, et majandus oleks võimalikult dereguleeritud kogu poliitika lähtub välja valitud väheste huvidest. ja miks mitte kõnelda meie suhetest Türgiga ja võimalusest, et Türgi liitub Euroopa Liiduga. Türgi liitumise tingimused peavad arvestama sellega, et nad okupeerivad Küprose põhjaosa, eh, nelikümmend viis tuhat eh, tuhandene Türgi väeüksus on seal, nii et, et tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega, aitäh! aitäh! mul on mõned märkused, mis puudutavad Äh, naabruspoliitika lõunamõõdet. härra Panseri äh, soovib äh, laiendada seda rakkerühmade süsteemi ka teistele riikidele. minu muudatusettepanek läheb ka selles suunas, minu arvates oleks hea, kui meil oleksid rakkerühmad ka teiste riikidega tegelemiseks Äh, võimalik viisasüsteemi lihtsustamise lepe ja meil on olemas ka pagulaste tagasivõtmise lepped, nii et, et ma arvan, et need kaks asja peaksid omavahel käsikäes käima selleks, et lahendada ebaseadusliku rände probleemi. kui ma õigesti mäletan, siis Äh, parunes Ashton juhib äh, ja tema juhitav organ peaks mängima olulisemat rolli. ma arvan, et me peame ajakohastama ka seda keelekasutust, mida kasutame, kui räägime Egiptusest Äh, paar nädalat tagasi Strasbourgis rääkisime leppimisprotsessist ja võib-olla peaks selle ka siia lülitama. nii et, et mina olen esitanud muudatusettepanekud, mis on natukene positiivsema sõnastusega, mulle tundub, et näiteks mis puudutab Alžeeriat ja teisi riike, siis ei arvestatud teatud positiivsete arengutega, mis näiteks on toimunud Euroopa Liidu Alžeeria suhetes. mõned kuud tagasi äh, käis meie valimisvaatlusmissioon Alžeerias ning äh, suhted Alžeeriaga arenevad ka tulevikus edasi, aitäh! härra Tänak, aitäh! kõigepealt tahaksin kommenteerida seda, mida ütles minu äh, Küprose kolleeg ähm, Armeenia kohta. kahjuks ta ei olnud eile kohal, kui meil toimus arutelu Äh, Poreba äh, raporti teemal, härra Poreba ise ei saanud kohal olla, mina võtsin tema nimel sõna. ja selles raportis väga tugevalt äh, toetatakse seda seisukohta, mida teiegi esitasite. nii et, et ei maksa karta, et Armeeniale meie komisjonis selg pööratakse Äh, Armeenia on kahjuks jah langetanud geopoliitilise otsuse. Äh, ma olen kindel, et äh, tugeva surve all, kuigi mõned väidavad vastupidist. ja me teeme kõik, mis meie võimali-, võimuses aidata, et aidata Armeeniat ja aidata Armeenial läheneda Euroopa Liidule, teha koostööd ja osaleda Euroopa Liidu algatustes ja selle teema tõstatasid eile ka rohelised, nimelt viisade liberaliseerimine ja Mägi-Karabahh ja ning minu fraktsioon ja teie fraktsioon seda ettepanekut ei toeta. kes ähm, mäletavad seda, mis kümme aastat tagasi juhtus, ähm, aga ilmselt mina ja härra Prokk olime, oleme ainsad, kes sellest koosseisust veel siin on mina olen esimene, olin siis raportöör, kui see mõte esimene kord üldse see naabruspoliitika mõte välja tuli ja me ei uskunud, et see üks mudel sobib nii ida kui lõunapoolsete riikide jaoks ja äh, üsna peatselt need äh, kaks äh, suunda ka lahknesid ja meie naabruspoliitikal ongi kaks mõõdet ja Moldova ja, ja teised idapoolsed riigid on täna täpselt sama erinevad Alžeeriast ja teistest lõunapoolsetest riikidest, nagu nad olid siis ka ja ma tahaksin öelda ka seda, et näiteks, et Maroko ja Alžeeria vahelised erinevused on üsna suured. Äh, näiteks Maroko kevadest on saanud enam-vähem äh, äh, Araabia külmutatud talv, nii et, et ka Venemaa on hiljuti hakanud nägema idapartnerlust kui midagi, mis on suunatud nende nõndanimetatud rahvuslike huvide vastu ja ma olen äh, siiski loodan, et vaatamata kõi-, vaatamata kõigele sellele Ukraina ja, ja Gruusia suudavad jääda Euroopa kursile. Äh, seda vaatamata väga tugevale vastutuulele, mis neile Moskva suunast puhub. Äh, härra Milan Mon mainis seda aga viimase, viimase kümne aasta jooksul Eh, on räägitud eh, palju Vahemere liidust, mis näib, on lihtsalt eh, vaikselt hingusele läinud ja tegemist oli Prantsuse algatusega. loomulikult me võime alati kasutada seda üks mudel kõigi jaoks lähenemist, see on Euroopa Liidu jaoks väga mugav lähenemine. aga minu arvates on meil vaja äärmiselt paindlikku lähenemist selleks, et sellel asjal üldse mingi mõte oleks ja mina tegelikult olin kaks korda äh, raportööriks sellel teemal, ma olen koostanud ka idapartnerluse teemalise raporti ja nüüd me oleme lähenenud asjale rohkem riigipõhiselt, äh, oleme kasutanud rohkem temaatilist lähenemist, tuginenud ühistele põhimõtetele, sellele, et äh, riikidel on äh, väga palju ühist, aga nüüd on asi lihtsalt jõudnud siis sinnamaani, et me lihtsalt kirjeldame riikide olukorda üksteise järel ja mind isegi üllatab, et see naabruspoliitika endiselt veel elus on äh, ja äh, ma tõesti äh, tänan raportööre, et nad on andnud oma parima selles keerulises olukorras ja loomulikult minu fraktsioon seda raportit toetab, aga nagu ma ütlesin, see mõiste naabruspoliitika on iseenesest väga problemaatiline. proua Neits, esimees, kallid kolleegid mina tahaksin avaldada tunnustust kahele raportöörile tehtud töö eest, tahaksin tunnustada härra Sarjusvolskit ja härra Panseerit, sellepärast et nad on endale võtnud tõesti võimatu ülesande. kui lugeda raportit, siis me näeme, mil määral see ülesanne on võimatu ning niisiis me seisame ennast äh, silmitsi lihtsalt sellise äh, kohtumõistmisega iga, iga riigi kohta eraldi ma tegelikult ei teagi, millisele seisukohale ma peaksin nüüd ise asuma, kui ma vaatan, mida härra Saarjus Volski näiteks äh, ütleb Gruusia kohta. siin on öeldud, äh, äh, hiljuti on hakatud demokraatlikest normidest kõrvale kalduma, siis tekiks küsimus, et milline oli nendest reformidest kinnipidamine varem Äh, tahaksin öelda, et Egiptus on ainus riik, millelt me nõuame äh, tingimuslikkuse põhimõtte rakendamist, aga mitte ühegi teise riigi puhul me seda ei nõua. vähemalt ei nõua siin samasuguse selgusega. mina tunnen ennast väga ebamugavalt, sest et mulle tundub, et äh, ma, ma loomulikult mõistan, millised on raskused ähm, äh, ma saan aru, et ei saa kahekümne, kolmekümne lehelist raportit koostada. ning eh, on vaja teha nii, nagu on teinud eh, kaks eh, raportööri, lihtsalt piirdus ühe fraasiga, kus kiidetakse Moldovat, teise fraasiga räägitakse äh, nendest probleemidest, millele viitas kolleeg Veronique de Kaiser, et asjad muutuvad niivõrd kiiresti, et see, mis paar nädalat tagasi oli kirja pandud, täna enam paika ei pea. ja võib-olla see, mida me täna kirja paneme, ei ole paikapidav paari nädala pärast, nii et ma tõesti ei tea. Eh, kas see kõik ei näita, kuivõrd eh, võimatu on lihtsalt sellist ühtset naabruspoliitikat ellu viia, mis oleks kohaldatav nii erinevatele riikidele Äh, riikidele, mis asuvad äh, siis meie idapiiri ääres kui meie lõunapiiri ääres, nii et, et siin on äh, üsna palju mõtlemisainet. ma tahaksin veel kord avaldada tunnustust kolleegidele, mina ei tea, kas mina ise oleksin julgenud sellist raportit teha, aga me peaksime oma delegatsioonis siiski arutama seda, et mida me teeme, kuna tekst on niivõrd üldine. aitäh aitäh. ma teen lühidalt. mina omakorda tahaksin samuti tänada kahte raportööri tehtud töö eest ja ma olen esitanud üsna mitmeid muudatusettepanekuid, ma olen veendunud, et meil õnnestub kompromissid välja töötada, ma võtsin sõna lihtsalt selleks, et öelda, äh, äh, mõned sõnad nende kolleegide aadressil, kes võtsid sõna Armeenia teemal Äh, äh, kõik äh, on justkui pimedad selle, selles osas, mis on juhtunud minu arvates on lubamatu, et nad eelistavad Venemaad Euroopa Liidule ja nagu kolleegid eile ütlesid, et siin ei tohi teha mingit, mingit sidet selle vahel, kas Armeenia saab osaleda Euroopa Liidu programmides ja selle, selle vahel, mida otsustati Venemaa suunal. ja ma olen nõus ka sellega, mida ütles proua Neits. Ivanišvili mõte hakata endale uut opositsiooni kujundama, see ei ole ka vastuvõetav ju Äh, kui vaadata Ivanišvili sõnavõtte, siis äh, nende sisu on ju väga selge. Äh, ma arvan, et selli-, sellist käitumist tuleb kvalifitseerida vastuvõetamatuna, aitäh! härra Pantseri aitäh! kõigepealt tahaksin selgitada järgmist. me tegime poliitilise valiku, eh, mille eest ma eh, kõigest jõust võitlema hakkan. me peame lähenema ühtselt Euroopa Liidu eh, naabruspoliitikale, me ei tahtnud hakata idapartnerlust lõunapartnerlusele vastandama, meil on vaja ühtset lähenemist. meil on vaja vaadata millised on prioriteedid, millised on arengud ja arvestame kõigi nendega, kui me kaalume projekte, rahaliste vahendite eraldamist. mille eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku kasvu, mobiilsust, nagu härra Milan Moon ütles, need poliitikad on äh, ringikujulised, meil on vaja seaduslikku rännet ja meil on ka vaja seda, et inimesed saaksid oma koju tagasi minna, et anda panus sealsesse majandusse ja arengusse. ning loomulikult peame toetama demokraatlikke üleminekuprotsesse nii idas kui lõunas me peame tugevdama kodanike ühiskonda ja äh, õigusriigi põhimõtteid. Need on need nurgakivid äh,, millele rajaneb meie naabruspoliitika. nii et, et see on asi, mida me peame ikka ja jälle kordama ja loomulikult me peame äh, ajakohastama seda teksti pidevalt. meil on äh, enam enama vastu põhimõte. aga samas see põhimõte jätab mõned asjad siiski ebaselgeks ja see ebaselgus tuleb kõrvaldada siis äh, veel vajadus asju pidevalt ajakohastada ma olen täiesti kindel, et äh, tõenäoliselt esitame ka suulisi muudatusettepanekuid, kui see asi täiskogule läheb. me ei ole alati piisavalt paindlikud, et selliste olukordadega toime tulla äh, olukord võib muutuda paari tunniga radikaalselt. me peame suutma leida viisi, kuidas selliste muutustega toime tulla me peame asuma poliitilisele seisukohale. meil on vaja ühist lähenemist, aga me peame suutma ka seda lähenemist pidevalt ajakohastada. meil ei ole selleks palju aega. meil on raportis piiratud sõnade arv ja seetõttu me väga palju kirja ei panda, pannud, aga me arvestame siis nende muudatusettepanekutega ja ma arvan, et need sobivad väga hästi raportisse, näiteks mis puudutab Egiptust, Alžeeriat, ja loomulikult on ka selliseid muudatusettepanekuid, mis ei ole vastuvõetavad. mõned inimesed pole isegi geograafiat korralikult õppinud ja arvavad, et Põhja-Aafrika riigid peaksid Euroopa Liiduga liituma. ma arvan, et äh, need inimesed peaksid oma geograafiakursust kordama. ma loodan, et äh, Euroopa Parlament eh, suudab selle raporti läbi oma naabruspoliitikat kohendada, nii et, et see oleks kooskõlas arengutega nii ida pool kui ka lõuna pool. järgmise paari päeva jooksul me üritamegi siis eh, seda raportit koos härra Saaris-Volskiga veel paremaks teha, aitäh! aitäh! minu arvates eh, on äh, selle kahe mehe raporti puhul kõige olulisem üldsõnum. kutsun kõiki kolleege äh, üles äh, puude taga ka metsa nägema. ma olen veendunud ja ma arvan, et kõnelen ka kolleeg Panseeri nimel, et me peaksime kõigepealt tugevdama ühist naabruspoliitikat, siis kohandama seda ida- ja lõunavajadustele ja siis veel äh, konkreetsete riikide vajadustele ja ärge ulu-, mis saaks siis, kui meil ei olegi naabruspoliitikat, meil on lihtsalt Maroko, Valgevene ja kõik poliitikad eraldi. see poliitika oleks siis palju nõrgem. Äh, naabruspoliitikas peitub sünergia. me peame lihtsalt seda poliitikat äh, vajaduse korral konkreetsemaks muutma niisiis minu arvates on selle raporti sõnum see, et me vajame jõulist, dünaamilist, interaktiivset äh, Äh, ja konkreetsetele vajadustele kohandatud naabruspoliitikat äh, selleks, et äh, meil, meie ümber oleks rahu ja jõukus ning mina, mina tahaksin, et me oleksime ümbritsetud sõprade ringiga ja väga oluline on see just nimelt meie välispoliitikas, see oleks meie välispoliitika prioriteet number üks niisiis, see raport ei ole sihilikult riigipõhine, kui te tahate lugeda põhjalikumaid äh, Äh, kirjeldusi, siis minge Maroko rap-, lugege Maroko raporteid, lugege Armeenia raportid ja nõnda edasi. meil olid teatud piirangud, me äh, pidime nendega arvestama ning ma olen uhke, et vähemalt Moldova kohal ma sain ühe lausega kõik ära öelda, mida lühemalt, seda parem. keegi niikuinii neid pikki lauseid ei loe. tegemist on Äh, lühiversiooniga, äh, siis äh, pikema versiooni leiate riigipõhistest raportitest. ma vabandan, et ma ei saa vasta kõigi, vastata kõigi kolleegide küsimustele, panin need kõik kirja, aga härra Landsbergisele tahaksin öelda järgmist. loomulikult me muudame seda raportit. me ajakohastame seda Armeenia, Ukraina, Gruusia osas, olukord areneb pidevalt. proua Neitsile, kui maailm muutub, aga see ei ole põhjus, et me ei peaks maailma kirjeldada püüdma. nagu ma alguses ütlesin, me üritame lõppsõnastuse tõesti päris lõpus paika panna ja kui äh, midagi vahepeal juhtub, siis äh, ajakohastame jälle. niisiis, proua Neits Äh, ma juba rääkisin ajakohastamisest ning mis puudutab Gruusiat, äh, siis ma mõistan, et jah, demokraatia vallas on Gruusias toimunud tagasiminekud. Äh, ma ei tea, kas te olete härra Harnbergi raportit lugenud? tegemist on väga delikaatse teemaga, aga ta kõneleb demokraatia tagasiminekust, nendest normidest, standarditest oma raportis. härra Kovali märkus. kas ta on ikka veel meie hulgas? tema ütles, et viisad on väga olulised. me ütleme ju raportis, et äh, viisarežiimi tuleks lihtsustada ja peaks olema võimalik ka viisavabaduse sisseviimine selliseid asju me saame öelda, aga üksikasjadesse me enam laskuda ei saa, sest tegemist on äh, horisontaalse lühikese raportiga niisiis tahaksin veel kord tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse. E, kõiki teie märkusi, nii suulisi kui kirjalikke, võetakse arvesse ja palun andke meile andeks, e, kui me siin seda teksti veel nudima peame. E, loodame teie toetusele Eh, eriti selle üldi, sellele üldisele sõnumile. naabruspoliitika on äärmiselt oluline Euroopa Liidu eksistentsiaalsetele huvidele, see on meie välispoliitika eh, lakmustest. kui me selles läbi kukume, siis ärge eh, unustage üldse ära, et me maailma areenil midagi teha suudame, aitäh. I just wanted to ask uh, particularly uh, Jacek. ma tahtsin küsida Jacek äh, Sarjus-Volskilt äh, üht-teist uh, äh, kes äh, oli kohal ka oranži revolutsiooni ajal, siis kui seda poliitikat koostati. ja ühesõnaga kogu Euroopa naabruspoliitika oli midagi, mis äh, leiutati äh, kiiresti, et pakkuda kiiret alternatiivi Ukrainale, mis oleks nagu Euroopa Liidu liikmelisuse asendus ja meil on väga keeruline nüüd samamoodi jätkata. naabruspoliitika tõesti minu meelest klobiti kokku niimoodi kiirustades. eesmärk oli ja et need riigid ei äh, saaks otsest Euroopa Liidu äh, perspektiivi. ja siin nüüd ähm, kajastub äh, põhimõtteliselt aastatetagune geopoliitika ja kas see ka tänapäeval aktuaalne on, see on küsitav. ja nüüd kontrollitakse üle sinu ajalooline mälu, ütleb esimees härra Sarjusvorskile ja minu ajalooline mälu on natukene pikem kui see, mida mainis äh, Charles äh, Tannock. ma olin äh, Euroopa Liidu minister Poolas enne Poola liitumist. nii et ma näen siin asja väga mitmest perspektiivist, nii seest kui ka väljast. ja mina ütleksin, et hästi tehtud, oleks võinud äh, parem olla, aga kui me ei oleks mitte midagi teinud, eh, siis oleks asi olnud hullem. Te ütlesite, et asi toimus kiiresti, parem eh, siiski kiiresti kui eh, üldse mitte. poliitika tähendabki ju maksimumi tegemist piirangute olukorras. ja kui nüüd naabruspoliitikat soovitad, tahate äh, või soovite asendada laienemispoliitikaga, siis ähm, ma ei usu, et see hästi toimiks praegu. nii et parem naabruspoliitika kui mitte midagi. loomulikult meil peaks olema see poliitika dünaamiline ja tugev ja konkreetsetele riikidele kohandatud siin on raportis terve lõik äh, sees äh, soovitustega, mida tuleks muuta. aga kui me saame naabruspoliitika äh, küsimärgi alla, siis see on liialdus. isegi kui teie lähenemine on väga ambitsioonikas, mida ma ka toetan, siis siiski ma olen arvamusel, et naabruspoliitika tuleks kujundada niivõrd heaks kui võimalik, äh, mitte seada seda küsimärgi alla, see mõttekas poliitika, meil on seda praegu rohkem vaja kui kunagi varem. suur tänu, mis puudutab nüüd veel ajaloolisi märkusi, siis äh, siin äh, oli äh, poliitika loomisel eesmärgiks mitte Ukrainat nii-öelda ukse taha jätta, vaid anda talle nii palju perspektiivi kui võimalik, tegemist oli tugeva Poola-Rootsi initsiatiiviga omal ajal. loomulikult äh, antud raport nüüd on langenud väga keerulisse aega, siin on tegemist sellise üldstandardraportiga, äh, samas kui olukord muutub äh, järjest kiiremini. loomulikult meil tuleb arvestada aktuaalsete arengutega, aga suurem osa raportist äh, peab siiski olema selline, mis peab ka ajahambale vastu Ukraina, Gruusia, Moldova loomulikult äh, tuleb nende riikidega seotud äh, küsimusi enne Vilniust käsitleda paindlikult, me ei tohiks otsustes ette rutata, me ei tohiks äh, ebaküpseid va-, otsuseid vastu võtta enne Koksi ja Kvasnevski raporti kättesaamist. minu arvamus näiteks äh, Vilniuse osas lõplikult ei ole veel välja kujundatud. ma küll tahaksin seda assotsieerimislepingut allkirjastada, aga ma ei ole kindel, kas me Vilniuses äh, või Vilniuseks äh, nii kaugele jõuame siiski. aga loomulikult, ega meie ei pea otsustama siin äh, jah ja ei. seetõttu jätkakem äh, menetlustega, aga olgem avatud. ma usun, et äh, päev enne täiskogu äh, hääletust peame me arvatavasti lisama veel ühe väga olulise lause, millest kõik sõltub. ja nagu ütles Veneetsia komisjoni esimees, siis äh, Ukraina osas arenevad asjad positiivselt. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, võrdluse aluseid seoses aktiivse õigusjõustmisega, õigusemõistmisega, siis meil tuleb ära oodata ka Koksi ja Kvasnevski raport. Nemad tegelevad konkreetselt selle teemaga meil äh, tuleb äh, seoses sellega käsitleda ka proua äh, Timošenko küsimust, mis on otsene näide selektiivsest õigusemõistmisest. ma juba täna hommikul ütlesin pärast arutelusid, mis toimusid Füle ja Pilti vahel, et äh, kui on olemas äh, poliitiline tahe, siis on kõik võimalik. president äh, Janukovitš teatas ka otseselt äh, president Kribauskaite küsimusele selektiivse õiguse mõistmise kohta, et selles osas ei ole kõik otsused veel vastu võetud. nii et äh, me peaksime viieteistkümnendal oktoobril ka Euroopa Parlamendi enamuse seisukoha hääletades välja ütlema, meil on seni olnud äh, Ukraina osas äh, suhteline üksmeelsus Euroopa Parlamendis ja nii peaks see ka seekord olema ja mis puudutab nüüd Venemaa poolset äh, survet, siis see ma arvan, lõppkokkuvõttes on veelaste jaoks äh, kontraproduktiivne. ja ka peadirektor O'Sullivan ütles täna hommikul, et äh, lepingu allkirjastamise tõenäosus on väga suur. ja ka Moldova ja Gruusia osas peame me tagama, et need riigid saaksid seda toetust, mida neil on väga vaja ma usun, et äh, menetluste osas, meie tingimuste osas, IMF-i nõudmiste osas, äh, kõikides nendes valdkondades on toimunud äh, palju edasiminekut me peaksime ehk järgnevatel nädalatel rääkima ka sellest, kuidas Euroopa Liit saaks paremini toetada nende riikide energiavaldkonda ma usun, et ähm, energiaühendused on äh, väga tähtsad, et äh, need riigid ka külmal talvel tunnetaksid Euroopa reaalsust, me peame neile ka energiapoliitika valdkonnas oma abi pakkuma. nii et äh, suur tänu mõlemale raportöörile. härra Dimitrov, härra Dimitrov suur tänu, et äh, te olite meiega nii kannatlik ja te andsite lisainfot. ja Gruusia justiitsministrile tuleb äh, ka öelda, kellega te järgmine nädal kohtute, et äh, nii mõnedki arengud ei ole olnud äh, sellised, nagu me oleksime soovinud, aga see ei puuduta siiski allkirjastamist, äh, lepingute parafeerimist. me kindlasti äh, omalt poolt äh, teeme ära kõik endast oleneva, et liikuda allkirjastamise suunas tänan ja nüüd jõuame minu raporti juurde, mis puudutab äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, meil on kolmsada nelikümmend muudatusettepanekut, ma tänan teid ettepanekute ja uute ideede eest. ma kindlasti mõtlen nende üle järele ja ma olen äh, töötanud juba ka paljude kompromissmuudatusettepanekute kallal, mida ma homme ülehomme loodan ka lõplikult sõnastada, et niimoodi teie seisukohad arvesse võtta. ma soovin keskenduda võtmetähtsusega sõnumitele ja ma tahaksin ära kustutada riikide spetsiifilised äh, aspektid, ma ei taha iga riiki üksikult äh, hakata mainima, isegi kui äh, konkreetsed äh, sõnastused on õiged, peaksime me siiski jääma üldlähenemise juurde kui me siia liiga palju üksikasju sisse võtame, siis keegi ei loe seda raportit enam, sellepärast et äh, põhisõnum läheb kaduma. meil on äh, palju kompromissmuudatusettepanekuid, eriti just idapartnerluse valdkonnas ja seoses Venemaaga ja me peaksime üritama järgmise nädala alguses variraportööridega kokku saada et juba järgmise nädala alguses äh, rääkida läbi kompromissmuudatusettepanekute üle, nii et üheksandal oktoobril oleks võimalik meil valutult hääletada. et me oleksime siis juba suhteliselt üksmeelsed. kui vaadata muudatusettepanekuid, siis minu arvates selle saavutamine, kompromisside üle üksmeelele jõudmine ei ole võimatu CBO tunnistas äh, siin äh, oma viga. me räägime seitsmendast oktoobrist ikkagi, mitte kuuendast. proua Kopa, palun. ja tänan, esimees. meie variraportöör äh, härra Paško esineb rahvusvahelisel konverentsil täna ja mina tahaksin öelda üht-teist tema muudatusettepanekute kohta nagu juba esialgsel arutelul öeldud, siis me toetame selle raporti strateegilist äh, perspektiivi. siin on esitatud äh, üle kolmesaja muudatusettepaneku, aga raport peaks siiski olema niivõrd äh, sidus kui võimalik, need raport, need muudatusettepanekud peaksid täiendama teksti, mitte lisama juurde asjatuid detaile me oleme arvamusel, et me peaksime keskenduma kõige pakilisematele teemadele ühises välis- ja julgeolekupoliitikas ja me jääme ära ootama härra Broki kompromissmuudatusettepanekuid. sotsiaaldemokraatide poolt esitatud muudatusettepanekud juhivad tähelepanu väga olulistele poliitilistele aspektidele ähm,. väga oluline on kõikehõlmav lähenemine, eriti ähm, arvestades äh, detsembrikuist äh, tippkohtumist äh, julgeoleku teemadel me samuti soovime tähelepanu pöörata Venemaa viimase aja tegevusele ja ähvardustele, soovime toonitada naabruspoliitika olulisust ja me kindlasti jääme ära ootama asjalikku koostööd raportööriga tänan, esimees. liberaalide nimel tahaksin tähelepanu juhtida kolmele olulisemale punktile. esiteks, kuna detsembrikuine tippkohtumine ülemkogu läheneb, siis me peaksime seda aega maksimaalselt ära kasutama, et äh, tippkohtumisel julgeolekuteemade arutelu saaks olema tõesti edukas kui lähtuda sellest, mida on öelnud äh, nõukogu president ja mida on öelnud peaministrid, siis äh, nad ise väga suuri lootusi sellele tippkohtumisele ei ole seadnud, nii et äh, parlamendid omalt poolt peaksid nõudma siin enamat eriti äh, näiteks äh, Euroopa Liidu ja NATO vahelistes äh, suhetes. see seotub otseselt ka Küprose probleemiga ja teiseks väga oluline on, et meil oleks ühine alus viimaks äh, läbi äh, riiklikke äh, kaitse- ja julgeolekualaseid hindamisi, nii nagu seda näeb ette ka vastav valge raamat. edasi laienemine. tuleb meeles pidada, et see on meie välispoliitika oluline vahend, eriti just Lääne-Balkanil. ja kolmandaks oluline on naabrusest rääkides, mida me täna oleme ka teinud mõista meie oma definitsioone, pluralistlikke seisukohti ja norme. mitte ainult sellepärast, et me peame lähtuma demokraatlikest valimistest, vaid oluline on ka demokraatlik äh, valitsemine. ja need äh, aspektid äh, peaksid lõppraportis meie fraktsiooni arvates kindlasti sees olema. proua Lunatšek, tänan härra Prokk mina Roheliste nimel hea meelega istun järgmine nädal koos teiega maha, et arutada kompromissmuudatusettepanekuid ja omalt poolt äh, tahaksin mainida punkte, mis on meile väga olulised ja palun võtke neid ka arvesse. ma olen äh, täiesti nõus sellega, mida ütles äh, härra Tahv laienemise kohta, see on üks olulisemaid vahendeid meie jaoks ja me peaksime kindlasti äh, ka rahu äh, tagamise e-, eesmärkidel äh, laienemispoliitikale panustama ja mis puudutab nüüd äh, Lääne-Balkanit, siis liikmesriigid peaksid kindlasti edasi liikuma Kosovo ja Makedoonia küsimustes. edasi suhted Ameerika Ühendriikidega ma arvan, et äh, siinkohal tuleks äh, kritiseerida seda, et äh, viimase aja spionaažiskandaalid on seadnud usalduse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel küsimärgi alla. järgmisena Iraanist. lähtudes Iraani presidendi viimase aja sõnavõttudest peaksime ka meie rohkem tähelepanu pöörama Iraanile, mida te kindlasti ka teete. ja neljandaks, Euroopa Liidu huvides peaks kindlasti olema see, et äh, Euroopa ettevõtted äh, võimaldaksid äh, teatud režiimidel äh, saada enda käsutusse selliseid kaheotstarbelisi kaupu, mida on võimalik kasutada autoritaarsetel režiimidel internetisuhtluse piiramiseks. et need on meie jaoks kõige olulisemad punktid ja ma loodan, et te toetate meie poolt esitatud muudatusettepanekuid tänan. teen lühidalt. kolleegid mainisid laienemist ja Lääne-Balkanit, ma ei taha selle kohta enam midagi juurde lisada, aga meenutan teile, et just nendes valdkondades, kus Euroopa Liit näitab üles juhi rolli, saavutatakse ka tulemusi. näiteks võib tuua dialoogi, mis on nüüd äh, tekkinud Serbia ja Kosovo vahel millised on meil äh, tulevikuplaanid? eriti seoses äh, Bosnia-Hertsegoviinaga. volinik äh, Füüle kutsub, kohtub varsti kõikide Bosnia-Hertsegoviina poliitiliste juhtidega neljandal oktoobril leiavad aset poliitilised arutelud. ma usun, et siin komisjonis me peaksime ka seda küsimust arutama tegemist on äh, väga olulise teemaga, milles Euroopa Liit äh, peab äh, oma panuse andma ja kui me Euroopas ei suuda midagi teha, siis me võime unustada ära ka Euroopa Liidu kui globaalse mm, tegija. suur tänu, esimees niisiis äh, ma olen arvamusel, et nüüd on äh, jõudnud äh, kätte ajahetk, tunnustada tervishoidu julgeoleku elemendina ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu tervishoiu olukorra halvenemisele Euroopa kontinendil, see on strateegiline küsimus ja mul oleks väga hea meel, kui te võtaksite arvesse minu vastavat muudatusettepanekut. Благодаря, господин председател. Разглеждаме един доклад, който е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз и аз... Tänan, esimees. Me parasjagu käsitleme raportit, mis on ääretult oluline Euroopa Liidu tuleviku seisukohast. Me peaksime täitma, kindlasti tänama raportööri nähtud äh, vaeva eest. See raport äh, koondab siin kokku kõik Euroopa Liidu poliitikad, mis on olulised äh, välissuhetes. Äh, siin käsitletakse teemasid, äh, mis on viimastel kuudel olnud avalikkuse tugevdatud tähelepanu all. mõtlen siinkohal just ida- ja lõunapartnerlust. ma arvan, et teksti osad ida- ja lõunapartnerluse kohta peaksid olema kooskõlas teiste sarnaste raportitega, nii et me saaksime välja saata ühtse signaali asjasse puutuvatele riikidele. ma soovin, et raportisse võetaks vastu üks konkreetne teema. me peaksime kindlasti mainima Ameerika Ühendriikide poolset luuretegevust ja ka viisarežiimi, mida rakendavad äh, osad riigid Euroopa Liidu kodanike suhtes endiselt. suur tänu äh, teile kõikide ettepanekute eest. ma üritan äh, nii palju ettepanekuid kui võimalik sisse võtta ja kui tulla nüüd tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg äh, Tahv seoses äh, valge raamatuga, siis äh, loomulikult valge raamat kajastab ju otseselt Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohti, aga kuskil tuleb võtta kokku ka ühisosa ei piisa ainult äh, üksikute liikmesriikide arvamuste mainimisest. meil on äh, vaja kogu liidu seisukohta. ja nüüd äh, loomulikult ma võtan arvesse ka Briti reservatsioone ja ettevaatust äh, selles küsimuses, aga sellegipoolest ma loodan, et meil õnnestub jõuda mõistlikule kokkuleppele, ühisele seisukohale ja siis, nagu ma juba ütlesin, siis äh, homme-ülehomme ma saadan omapoolsed äh, ettepanekud teile laiali. ja enne kokkusaamist esmaspäeval, teisipäeval äh, kui teil on äh, märkusi selle kohta, et ma olen midagi ära unustanud, äh, siis äh, kindlasti andke kohe sellest teada. Annemi, kas sa võtaksid koosoleku juhatamise üle? okay, dear colleagues. kallid kolleegid, jätkame. ja tegemist on arvamusega raporti kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu tagatise andmist investeerimisprojekti toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ja kohe annan sõna raportöörile, eh, arvamuse koostajale Jacek Protatševitšile palun. suur tänu. ma üritan teha väga lühidalt. kõigepealt selle otsuse eesmärk on uuendada ja revideerida eelarvegarantiid, mille Euroopa Liit annab Euroopa Investeerimispangale järgmiseks seitsmeks aastaks mitmeaastase finantsraamistiku raames algab see esimesest jaanuarist järgmisest aastast kuni aasta kaks tuhat kakskümmend lõpuni kestab ma arvan, et Euroopa Investeerimispank on võimas väline sekkumisinstrument ja tema ülesandeks on edendada Euroopa Liidu väärtusi ja huve mujal maailmas ja arengukoostööle kaasa aidata ja meie parlamendis peame jälgima, kuidas investeerimispank neid oma ülesandeid täidab ning siin käsitlen mitmeid asju, mis tuleb veel parandada. vastavalt artiklile kakskümmend üks Euroopa Liidu aluslepingus on tähtis, et Euroopa Investeerimispank seisab hea selle eest, et kui ta mingit finantstehingut teeb, siis ta täiendab sellega Euroopa Liidu välisteenistuse eesmärke ja mõtleb ka selle peale, kuidas tema poolt tehtav on kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtetega. nii et ma tänan nüüd neid saadikuid, kes tegid oma ettepanekud just selle aspekti kohta. ja ma panin siia sisse ka muudatusettepanekud, mis rõhutavad seda, kuivõrd tähtis on süvendada koostööd komisjoni ja eh, investeerimispanga vahel tagamaks et meil oleks täiendavus ja järjekindlus tagatud ja läbipaistvus ja reageerimisvõime, eh, sellest eh, rääkisid mitmed variraportöörid ja räägin siin ka, kuivõrd tähtis on Euroopa Parlamendi roll ja Euroopa Investeerimispank peab konsulteerima rohkem kõigi sidusrühmadega ja kogu projekti informatsioon peab avalikkusele samuti kättesaadav olema ning muidugi ei saa ka äh, salastatus, konfidentsiaalsuse põhimõtteid rikkuda eelarvekomisjon juba seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal septembril arutas seda ja raportöör härra Kalfin tegi ettepaneku suurendada seda ülemmäära, mis on fikseeritud ühe miljardi euro võrra ja laiendada mandaati eh, kokku kolmekümnele miljardile eurole. praegu on ettepanek kakskümmend viis miljardit ja eh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, neli miljardit on see fakultatiivne ülemmäär praegu. Eh, selleks pikaks perioodiks seitse aastat. ma arvan, et meil on ennekõike vaja toetada liitumiseelseid riike ja naabrusriike ja mandaadi algusest peale on sellele suunatud summad tugevasti suurenenud ja ma tahaksin ka kuulda investeerimispanga esindajatelt, mida nemad arvavad selle ülemmäära asjus, nii nagu see praegu on ja mida nad arvavad, kui palju on vaja investeerida naab-, naabrite seas, nii lõunapoolsetes riikides kui ka idanaabrite mm, eh, hulgas ja kuidas komisjon näeb võimalust eh, suurendada ülemmäära vastavalt härra Kalfini ettepanekule ja millist instrumenti kasutada selle ülemäära suurendamise eesmärgi täitmiseks. ja lõpetuseks tahan tänada kõiki variraportööre ja saadikuid eh, panustamise eest ja eriti Aldelt härra Watsonilt tuli väga hinnalisi märkusi, sotsiaaldemokraatidelt, proua Jaakonsaarilt samuti, samuti roheliste märkused olid kasulikud, härra Pütikohver tegi märkusi ja toetatakse meie arvamust. aga samas mõned aspektid vajavad veel läbiarutamist. ma olen juba kompromissidega tööle asunud teatud küsimustes ja loomulikult arvestan kõiki teie märkusi, mis veel täna kõlavad. suur tänu ma palun, et investeerimispanga esindaja nüüd sõna võtaks. kas saate äkki vastata meie raportööri küsimustele, palun? suur tänu ja kõigepealt ma tänan härra Prostaševitšit selle arvamuse eest ja koostöö eest, mis meil temaga on olnud. meie arvates on tegemist tasakaalus tekstiga. aga kohe küsimuste kallale meie arvame, et eh, meie tegevuse peaeesmärk on toetada Euroopa Liidu välispoliitikat ja me saame seda teha, eh, kui me jätkame investeeringuid praeguse finantsraamistiku raames äh, ja kolmkümmend miljardit, me oleme üsna sellele eh, maksimummäärale lähedal kõikides piirkondades siis kokku ja me usume, et see tase peaks säilima ka järgmises MFF-is, arvestades, millised on meie kogemused investeeringutega mm, eh, koostööga erasektoriga, kliimaalase tegevusega ja samuti liitumiseelsete riikidega ja naabrusriikidega. esialgne ettepanek Äh, sisaldanuks olulist vähenemist, eriti naabruspoliitika huvides, aga me arvame, et väga tähtis on ka nende piirkondade lähenemist Euroopa Liidule toetada äh, rohkem nii et me oleme valmis sama mahuga jätkama. nüüd lõunapoolsete naabrite puhul meil paluti toetada nende üleminekuprotsesse. Need riigid, kes liiguvad poliitiliste ja majanduslike reformide teel, neid toetada, nii et me tahame samal määral neid edasi toetada. nüüd idanaabrite puhul me oleme aastate jooksul tugevasti suurendanud tegevust pärast aastat kaks tuhat seitse ja sel aastal üle ühe miljardi üks koma kaks miljardit on summa, mida me oleme paigutanud sellesse piirkonda. nii et oleme valmis jätkama. ja selleks on vaja ka ülemmäära suurendada. jah, nüüd variraportöörid. ja kõigepealt Liisa Jaakonsaari Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ma tänan ma olen nõus eelkõnelejatega, komisjoni ettepanek ja raporti eelnõu on hästi põhjendatud ja hästi tasakaalus. väga raske on mm, geograafiliselt midagi ümber paigutada. kui ühelt eh, piirkonnalt ära võtta, siis teise tähendab, kui ühelt suurendada, ühelt piirkonnale laenu andmist suurendada, siis teisel pool tuleb seda vähendada. ja nii et vähenemine ühel pool on suurenemine teisel pool ja vastupidi. nüüd idamandaadi tugevdamine sobiks mulle, aga arvestades seda ülemmäära, kakskümmend viis miljardit pluss kolm juurde on see maht, millega tuleb töötada. ma olen nõus äh, raportis öelduga, et väga tähtis on teatud äh, asjadele rõhku panna, põhivabadused, inimõigused, demokraatlikud vabadused, samuti sotsiaalsed tööhõive ja keskkonnastandardid on Euroopa Liidu tähelepanu keskmes ja tähtis on, et need valdkonnad ei jääks alla muudele, muudele huvidele Eh, nii et need väärtused ja põhimõtted tuleb alati esiplaanile tõsta. ja nüüd Euroopa Liidu garantii finantseerimistehingutele peab alati olema kooskõlas Euroopa Liidu inimõiguste, keskkonnaalaste, sotsiaalsete põhimõtetega ja sellised finantstehingud peavad olema suunatud rahvusvaheliste kohustuste, lepingute täitmisele, sealhulgas ka keskkonna vallas ja nagu me kuulsime, veel üks tähtis teema äh, on läbipaistvus ja informatsiooni avaldamine. ja siin kõige parema kooskõlas ka meie hiljuti vastu võetud raportiga korruptsiooni vastu. meil on vaja tugevaid meetmeid võitluses korruptsiooni ja muu illegaalse tegevuse vastu. suur tänu ja edasi ALDE fraktsiooni raportöör Graham Watson, palun. ja siis proua Lösing. suur tänu. ma kiidan härra Jacek Protasevitšit selle raporti eest jah, me mõtleme ühtemoodi ja meiegi muudatusettepanekud äh, näitavad seda, sest siin on väga suured rahasamm, summad kaalul, kakskümmend viis miljardit seitsme aasta jooksul või kui härra Hoier saab oma tahtmist, äh, ta kirjutas äh, president Brokile, siis võib-olla summa kasvab kolmekümnele miljardile ja peame tõsiselt mõtlema selle peale, mida selle rahaga tegema hakatakse. mina taotlen kolmesuguseid muutusi. kõigepealt läbipaistvus eh, investeerimispanga tegevuses, ka suurem geograafiline tasakaal ja ka arvestades inimeste hulka, keda me maailmas aastame, kõik see peab olema paremas tasakaalus ning eh, ka laenamine EIB poolt peab olema kooskõlas meie näiteks kliimavastaste muutuste alase tegevusega ja muude poliitikatega jah, me tahame, et Euroopa Liidu õigusaktid, mis puudutavad juurdepääsu dokumentidele, oleksid täiel määral järgitud ja miks siis Euroopa Investeerimispank peaks sellest läbipaistvusest kõrvale hiilima ja oma poliitikat siin kohaldama. tahaks küsida Euroopa Investeerimispangad, miks nemad ei ole valmis äh, avaldama täiel määral neid lepinguid, mis nad on sõlminud kolmandate riikidega. miks see ei peaks olema avalikkusele kättesaadav informatsioon? nüüd, mis puudutab tasakaalu, siis minu küsimus on, nii palju raha läheb Ladina-Ameerikasse, samas nii vähe läheb Aasiasse, kas äkki ei saaks siin äh, tagada äh, paremat tasakaalu, arvestades äh, elanike arvu mõlemal pool? et siin peaks nihe toimuma. ja tahaksin ka küsida, miks te kohtlete Taiwanit nagu nei-, sellist riiki nagu Kuuba, Afganistan ja Valgevene, kelle suhtes me kohaldame sanktsioone. miks mitte koha-, kohelda nagu Kosovot ja Singapuri hoopis, kus on ka probleeme ja et nad oleksid ka abikõlbulike, Taiwangi oleks abikõlbulike riikide nimekirjas. ja nüüd, mis puudutab kooskõla teiste Euroopa Liidu poliitikatega, siis nelikümmend kaks, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend kaks tegin ettepaneku, et laenu andmine peab toimuma kooskõlas Euroopa Liidu äh, õiguse põhimõtetega vastavates valdkondades. Euroopa Investeerimispank ütleb, et see ei ole teostatav, et õigusaktid ei kohaldu äh, Euroopa Liidu omad väljaspool Euroopa Liitu. jah, aga ma ei räägi, et seda peab õigusaktide alusel tegema, vaid põhimõtete kohaselt, alusel tegema ja minule näib, et see on täiesti järgitav tee. ja ei tohiks raha anda sellistele režiimidele, kes ei ole sugugi vastuvõetavad ja kliimamuutused kakskümmend kaks, kakskümmend kolm protsenti mm, laenudest on, läheb selles eesmärgil. komisjon pakub kakskümmend viis, mina pakun nelikümmend protsenti, aga nüüd ütleb mulle Euroopa Investeerimispank, et nelikümmend protsenti ei ole vastuvõetav. miks nii? kas kolmkümmend viis protsenti on. miks me gaasiprojekte toetame? gaasifirmad saavad miljardeid dollareid Eh, kasumit, nemad saavad rahastada ennast eh, ise. kas me ei võiks seda raha, mida me neile laename, hoopis meie kliimakohustuste täitmisele suunata, elektriülekandevõrkudel rajamiseks näiteks? ja on muudki muudatusettepanekuid, eh, mida ma praegu ei käsitle, aga ma tahaksin saada investeerimispangalt tõsiseid vastuseid minu küsimustele ja tahan, et te mõistaksite, et me oleme kindlameelsed ja tõstatame oma raportis kindlasti need küsimused uuesti. jah, kõigepealt saab sõna Sabine Lösing sõnavõtuks. ja seejärel Euroopa Investeerimispank ja komisjoni esindaja saavad ka sõna. aga kui ma nüüd asjast õigesti aru saan, tegemist on arvamusega raporti raporti kohta, kus käsitletakse Euroopa Liidu garantiid võimalike eh, kahjude puhul, mis finantstehingutest võivad tekkida. nii et see on tegelikult üsna kitsas teema. aga samas väga poliitiline, ütleb härra Watson. nii et Sabine Lösing. suur tänu, esinaine raportöör vasakpoolsete fraktsiooni nimel ma esitasin mõned muudatusettepanekud ja ma tahaksin lühidalt äh, juhtida tähelepanu kõige olulisematele punktidele. me oleme arvamusel, et äh, ääretult vajalik on äh, toetada arenguprojekte ja mitte ainult eraprojekte, vaid ka avalikke projekte. tähtis on toetada avalikku taristut ja äh, ühiskonnandlikke üldhuvisid, näiteks ka tervishoiusüsteemi. meie toetus peaks olema ka kooskõlas ÜRO aastatuhande arengueesmärkidega. väga oluline on toetada taastuvenergia allikate kasutuselevõttu, see on üks olulisemaid valdkondi ka Euroopa Investeerimispanga jaoks. mis puudutab äh, ERD-d, siis äh, ma arvan, et äh, sellega seoses ei peaks me otsuseid vastu võtma täna. ja nüüd saab sõna Euroopa Investeerimispanga esindaja Äh, aga äh, palun väga kokkusurutult ja siis saab veel sõna komisjon, äh, sest ka inimõiguste eriesindaja on meie juures ja me tahame temagagi arutelu maha pidada. ja tegemist saab olema jälle kinnise koosolekuga, kui me kohtume härra Lambrinidisega, mis tähendab seda, et aega napib. kõigepealt Euroopa Investeerimispank suur tänu ja ma tänan variraportööre muudatusettepanekute eest. üritan lühidalt teha. ja loomulikult me saame eraldi selle aruteluga jätkata, kui te soovite. juurdepääs dokumentidele me eh, täielikult peame kinni kõikidest konventsioonidest ja õigusaktidest Euroopa Liidus Äh, nii sees kui väljaspool Euroopa Liitu, siin ei ole mingit kahtlust, aga loomulikult need on, me oleme pank ja meil on siin oma eripära, millest me peame ka lähtuma, aga me täielikult dokumendi juurdepääsu põhimõtteid järgime, mida kohaldatakse Euroopa Liidus. nüüd, mis puudutab lepinguid kolmandate riikidega, mis on ju raamlepingutega, mis me sõlmime partnerriikidega ja need, äh, neile kohaldatakse diplomaatilist puutumatust ja puudutavad meie missioonide tegevust kolmandates riikides ja seal ei ole midagi poliitilist kõiges selles. meie poole pealt ei ole mingiks probleemiks muuta nad kättesaadavaks, aga eh, terve rida selliseid lepinguid on juba aastatepikku allkirjastatud ja meil on vaja ka nüüd, et teine pool annaks oma nõusoleku avaldamisele, see ei ole puhtalt meie otsus. Äh, ma usun, et kõik osapooled peavad nõusoleku andma enne, kui dokument, leping avalikustatakse. põhimõtteliselt me ei ole selle vastu. nüüd, nüüd Ladina-Ameerika ja Aasia. Äh, see, et siin eelistatakse ühte piirkonda teisele, meie arvates nii ei ole, kõik äh, maailma piirkonnad pääsevad juurde laenudele ja laenatakse taastuvenergia, hariduse ja tervishoiu toetamiseks kõikjal maailmas ja ka kliimamuutustele pühendatakse niivõrd palju raha. me tegeleme nendega äh, kõikides piirkondades nende teemadega ja järgime Euroopa Komisjoni poliitilisi prioriteete ja nõukogu ja parlamendi soove nii et meil siin mingeid eelistusi omal ei ole. me oleme valmis prioriteetidest lähtuvalt ka äh, laenama, sama puudutab Taiwan'i, see on poliitiline otsus, see ei ole meie valik, kuhu nimekirja Taiwan kantakse. nõukogu ja parlament on need, kes peavad otsustama, äh, millised riigid potentsiaalselt on abikõlbulikud ja millised mitte Mm, komisjon peab siin oma seisukoha kujundama. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu õigusakte, siis jah, tõsi, me ei saa peale suruda Euroopa Liidu õigusakte väljaspool Euroopa Liitu kolmandatele riikidele, kui asi puudutab keskkonda ja muid norme, aga investeerimispangana me teeme kõik, mis meie võimuses, et edendada Euroopa Liidu riigihanke standardeid, keskkonnastandardeid ja nii edasi aga see on äh, tõesti samm-sammuline tegevus, me ei saa midagi peale suruda, me peame tegema analüüsi projekti tasandil. meie Euroopa Liidu pangana äh, oleme omandanud suured kogemused ja üritame Euroopa Liidu väärtusi ja põhimõtteid ja norme oma investeeringute kaudu väljaspool äh, edendada. ja kliima lõpetuseks. asi on selles et, et kakskümmend viis protsenti on sihtmärk, mille meie juhatus on seadnud, et kõik operatsioonid, tehingud Euroopa Liidu sees ja väljaspool Euroopa Liitu kahekümne viie protsendi ulatuses oleksid suunatud eh, kes-, kliimamuutuste teemale. ja see on teostatav. kui me tahame nüüd suurendada seda osa, siis selleks äh, tuleb Euroopa Liidus äh, asi läbi arutada ja hea seista selle eest, et see sihtmärk, mis me kehtestame, on ka saavutatav. Äh, see eesmärk kakskümmend viis protsenti meie mandaadi raames hõlmab mitmeid tehinguid ja on juba tõsine, tõsine ülesanne meie jaoks ja gaasiprojektid jällegi, jälle abikõlbulikkuse otsus öö, öö, tuleb poliitikutelt. suur tänu. komisjoni esindajale nüüd sõna. mõned lühikesed märkused ka teilt. suur tänu jah, ma tervitan seda mõttevahetust, mis siin komisjonis toimus. mõned märkused on väga kasulikud ja me võtsime teadmiseks kõik tehtud märkused. tahaksin tulla ühe küsimuse juurde, mille raportöör tõstatas. see puudutas seda üldeelarvet ja mida see tähendab finantsiliselt. kakskümmend viis miljardit, see ülemmäär on seatud garantiifondi äh, mahu poolt. nii palju on saadaval Euroopa Liidu eelarvest, mis tähendab, on vaja tagada et, et üheksa protsenti kogu mandaadist oleks kaetud äh, garantiifondi garantiiga ja kui nüüd suureneb kogumaht kahekümne viielt miljardilt kolmekümnele, mis tähendab seda, et Euroopa Liidu arvest on rohkem vaja eraldada äh, garantii huvides. mul ei ole siin täpseid äh, arve teile tuua, aga me võime selle välja arvutada vähemasti äh, selleks hetkeks, kui neljapäeval hakkab asja arutama eelarvekomisjon. suur tänu, et tegite nii lühidalt ma tänan kõiki, kes sõna võtsid selles esimeses mõttevahetuses väga tähtsa teema üle ja tuletan teile meelde, et me hääletame kümnendal oktoobril. ja meie eh, see päevakorrapunkt on lõppenud ja nüüd hakkame pidama arutelu härra Lambrinidisega aga kuna meil toimub siin kinnine koosolek temaga, siis palun kõiki, kes ei peaks siin kinnisel koosolekul viibima, palun kiiresti lahkuge saalist. ja ka mina pean hetkeks lahkuma.